meil tuleb olemasolevat raha kasutada, et äh, saavutada lisaväärtus Donau äh, ja selle ääres äh, elava saja viieteistkümne miljoni inimese jaoks. tänan, volinik, käesolev arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub neljapäeval kaksteist null null. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus mis puudutab nabaväedi verest saadud tüvirakkusid. palun, volinik Tallid, sõna on teil. Ready, the... kohe, kui te valmis olete, volinik, annan teile sõna president lugupeetud saadikud töö, teaduse edusammud viimastel aastakümnetel on eh, meditsiinis üha rohkem pannud kasutama ka nabaväedi verest saadud rakkusid ja tulemuseks on olnud positiivsed tulemused eh, vereprobleemidega patsientide ravimisel, nagu näiteks leukeemia ravimisel. nabaväedi verest saadud tüvirakkusid on võimalik ka teisi haigusi eh, ravida, näiteks geneetilisi haigusi ja samamoodi täiskasvanute tüvirakkude kasutamisel saadakse samuti häid tulemusi, aga tähtis on mm, parandada potentsiaalset tulu mõlemat liiki tüvirakkude puhul ning inimpäritolu tüvirakkude kasutamine tekitab ka probleeme ning sellepärast on Euroopa Liidus olemas õiguslik raamistik, mis peab tagama inimrakkude ja kudede kasutamise olgu üks asi selge, liikmesriigid üksi otsustavad selle üle, kas ja kuidas eh, kasutada nabapädi verest saadud tüvirakkusid. Euroopa Liidul ei ole pädevust harmoneerida nende tüvirakkude kasutamist, mis eh, kudede ja rakkude direktiiv ütleb, et Euroopa Liit ei tohi sekkuda liikmesriikide otsustesse, mis puudutab mm, eh, inimrakkude kasutamist või mittekasutamist. kui aga liikmesriik otsustab kasutada eh, nabavädi verest saadud tüvirakkusid, siis ta peab täitma neid nõudeid, mis on seatud direktiiviga kvaliteedile ja ohule, kaitsma rahva tervist ning eh, pidama kinni inimeste põhiõigustest. ma olen teiega nõus, et väga tähtis, et meil oleks täpne ja objektiivne informatsioon, mida me jagame üldsusele selle kohta, Mm, mis puudutab nabavädi verest saadud tüvirakkude kasutamise plusse ja miinuseid. aga jälle, kasutamine kuulub liikmesriikide pädevusse ja komisjon kutsub üles liikmesriike meetmeid rakendama ning mõned on ka teinud seda. ma kinnitan teile, et komisjon järgib seda, kuidas võetakse üle eh, kudede ja rakkude direktiivid liikmesriikides. me võtsime vastu teatise, mis puudutab direktiivi ellurakendamist ning jaanuari kuus me saatsime selle ka parlamenti no.. ma tänan, volinik, ja nüüd me kuulame ära fraktsioonide esindajad ja kõigepealt härra Liise Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna. tänan, härra president, austatud volinik, mul on hea meel, et te sel hilisel ajal arutlete ka siin meiega sel olulisel teemal austatud äh, kolleegid, äh, tüvirakkude uuring äh, pakub palju võimalusi patsientidele, on mitmesuguseid ebaselgeid aspekte, aga on võimalik ravida koguni seits-, seitsekümmend haigust nabavädi veretüvirakkudega praegu kasutatakse neid äh, teatava transplantatsiooni käidust ja on võimalik aidata ka neid lapsi, kes äh, verd äh, andnud ei ole, näiteks ravida leukeemiat. juba tänapäeval on võimalik neid veretüverakke niimoodi ära kasutada. nii et me peaksime toetama tüvirakkude pankasid oma võimalustest lähtuvalt. vanemad peaksid saama ise otsustusvõimaluse, keeldudega ei tohiks siin opereerida, info peab olema piisav. meil on vaja kvaliteedi ja turvalisuse osas kindlaid standardeid peame olema valvel selles osas, et ei pakutakse äh, selliseid äh, teenuseid, kus äh, tüvirakud ei ole lõpuks kasutatavad, kuna hoidmistingimused ei olnud piisavalt kvaliteetsed. kogu süsteem peab olema patsiendist lähtuv ja vanematel peab olema võimalus otsustada, et nad ei viska nabaväedi vere tüvirake lihtsalt ära, sellepärast et see võib olla tulevikus kasulik nende oma lapsele või mõne teisele lapsele. meil on võimalik oma pädevuste piires väga palju ära teha, tänan. ma tänan ka teid, härra Liis ja nüüd proua Riis ALDE fraktsiooni nimel saab sõna. ma tänan, president, volinik, kallid kolleegid. ma tahan täna kaasautorid, eriti Peeter Liiset, öeldu eest Äh, äh, ning tänan ka härra Tallit selle algatuse eest, mis puudutab nabaväädi perest tüvirakkusid. väga tublisti on see valdkond edasi arenenud äh, ja üle kaheksakümne haiguse on võimalik juba ravida. mitmesuguseid immunoloogilisi haigusi ja geneetilisi haigusi, aga ainult üks protsent sellest nabapädi verest säilitatakse, aga tal on tohutu potentsiaal, mis on senini kasutamata. Prantsusmaa isegi vähem kui Belgia kasutab mm, nabapädi verest tüvirakkusid. nii et nagu volinik ütles, meil on vaja tulevastel lapsevanematele info äh, kampaaniaid korraldada selleks, et eh, tõesti hakataks tabavägi verd koguma. ja ma arvan, et on väga tähtis, et eh, kõikjal rakendataks korralikult kudede ja rakkude direktiiv, eh, sellest juba volinik rääkis ja on tähtis, et liikmesriiki julgustataks parandama oma akrediteerimissüsteeme Äh, äh, just äh, sünnitushaiglates, et tõesti seal rohkem ja rohkem nabapädi verd kogutakse, säilitataks. seda võib teha avalike pankade vormis või ka erakätes olevate verepankade kaudu. aga tähtis on, et nendest asjadest räägitakse. ja selle vere doneerimine peab muutuma loomulikuks, sest nende taga on elud. nüüd proua Auken Roheliste nimel. Er tänan. loomulikult äh, olen ka mina arvamusel, et äh, nabavädi vere tüvirakkude andmepangad tuleb luua siin ei ole tegemist äh, ju transplantatsiooniga, vaid äh, läbavadi vere tüvirakkude kasutamisvõimaluse loomisega. kõige olulisem on äh, pöörata tähelepanu nendele turvameetmetele, millest rääkis härra Liise. me ei tea, millised on nende teadusuuringute lõplikud tulemused, meil peavad olema pangad, avalikult juurdepääsetavad pangad, niimoodi, et äh, tüvirakke oleks võimalik kasutada erinevas äh, ravis. tuleb vältida aga lõksusid, äh, kui vanemaid äh, ahvatletakse maksma lapse tuleviku nimel, siis nõutakse vastavat raha ja säilitatakse verd. väga harvad on need juhtumid, kui last saab tõesti ravida napaväedi vere tüvirakkudega. ma arvan, et äh, Neid tüvirakke peaks äh, kasutama üldiselt äh, teaduse ja avalikkuse huvides. mul on tunne, et äh, vanemaid natukene petetakse, öeldakse, et nad ei investeeri piisavalt oma lapse tulevikku, kui nad nabavaadi vere ja tüvirakke ei säilita, aga loomulikult on ka kahju, kui see materjal lihtsalt kaotsi läheks. Marisa Matias QNGL äh, nimel, palun. ma tänan, härra president, volinik. ka mina tahan öelda, et see teema on ülimalt oluline. samas me ei tohi anda mingeid valelootusi, mida ka näeb Euroopas kui me räägime nabapäädi verest saadud tüvirakkude kogumisest, siis me näeme, et väga palju on valeinformatsiooni või eksitavat informatsiooni selle kohta. Euroopa Liidus ainult üks protsent on praegu see kogus ning kõiki haigusi sellega loomulikult ravida ei saa. siin on viidatud eh, Alžeimeri ravivõimalustele räägitakse sellest, et hakatakse erapanku looma, kus eh, hakatakse hoidma nabavävi verd ja lapsevanematele öeldakse, et kui lapsed sünnivad, siis eh, nende nabaväedid saab eh, säilitada sellistes erakätes olevates pankades, mis, millest tulevikul lapsel võib abi olla. aga ma arvan, et me peame vältima valelubaduste andmiseks, sest näiteks Portugalis selleks, et panka ähm, nabaväeti verd paigutada ja seal hoida, tuleb maksta kolme ja poole kuu ula-, palka ulatuses summa selle teenuse eest. tähtis on, et meil oleks rohkem uurimistegevust selles valdkonnas ja samas oleks see kõigile kättesaadav ning see oleks ka kvaliteetne ning tüvirakke ei saa kasutada, näha nagu mingisugust kaupa mis on ainult vähestele tulevikus kättesaadav. tähtis on, et eh, tõest informatsiooni jagataks selle teema kohta. Eh, nõudlus on olemas ja nüüd me peame tagama ka võrdsuse. ja nüüd eh, härra Peterle. suur aitäh! lugupeetud president, lugupeetud volinik ma tervitan äh, komisjoni püüdlusi ja mul on hea meel selle ühise töö üle, mida me teeme. ka minu meelest jõuame me nii kodanikule lähemale. ma olin raportöör vesinikupõhiste sõidukite raporti alal ja ma arvan, et äh, tänane teema väärib vähemalt sama palju tähelepanu. Te ütlesite meile, et teile jäi väga hea mulje minu raportist ja ma arvan, et see, mida me arutame praegu, on samuti väga tähtis, see on tähtis mitte ainult vanematele, vaid kõigile, kes on seotud nabaväedi vere eraldamise või säilitamisega. liikmesriigid peaksid vastu võtma vajalikke meetmeid ja see, mida me praegu peame lihtsalt raiskamiseks või lihtsalt jäätmeteks, võib tulevikus osutuda kasulikuks, nabaväädi verest eraldatud tüverakud, tüvirakud võivad olla kasulikud meie endi lastele või teistele inimestele. ja seetõttu peaksime me toetama äh, kõiki vajalikke meetmeid ja peaksime andma vanematele informatsiooni, et nad mõistaksid, millest äh, käib jutt, me peame tõestama inimestele, et me oleme nendega ühel poolel, et me võitleme sama asja eest kui nemadki suur aitäh teile, härra Peterle, me jõuame nüüd vaba mikrofonini. ja kõigepealt saab sõna härra Kansian. aitäh, president, lugupeetud volinik kuigi kell on juba küllaltki palju, arutame me väga tähtsat küsimust ja peame sellele pöörama ka täit tähelepanu tüvirakkude eh, ja just eh, nabaväädi verest eraldatud tüvirakkude küsimus on tähtis ning me peaksime eh, seda projekti toetama. me peame andma vanematele ka vajalikku infot selle kohta, kuidas tüvirakke saab kasutada ja peame läbi viima kampaaniaid, neid tuleb läbi viia kõikidel tasanditel, mitte ainult Euroopa Liidu tasandil. Te ütlesite, et see küsimus ei ole Euroopa Liidu pädevuses kuid tegelikult räägime me ju ka kvaliteedistandarditest, mis puudutavad näiteks tüvirakkude eraldamist, nende andmist, aga ka nende säilitamist. seetõttu me siiski saame rääkida ühtsetest reeglitest erinevates liikmesriikides. ja peale selle on kõikidel patsientidel ja kõikidel lapsevanematel ühesugused õigused, vähemalt peaksid olema, ja neile peaksid laienema ka ühesugused standardid me vajame liikmesriikide eh, tüvirakkide pankasid ning samuti üle-euroopalisi pankasid, nii et kõik, kes tahavad seal säilitada tüvirakke, seda ka saaksid teha, lõhkugem see vaikus, mis praegu valitseb. härra Kelly. suur aitäh, president. viimaste valimiste ajal Iirimaal arutati paljugi tüvirakkude teemat, see oli väga vastuoluline küsimus nüüd äh, toimuvad äh, valimised jälle, kuid meditsiinist ei räägi keegi, sest äh, majandusraskused on palju huvitavamaks aspektiks. ja peale selle on meditsiin vahepeal väga palju arenenud. meil on väga vedanud, meil on väga pädevad arstid ja väga hea meditsiin ja meie arste hinnatakse kõikjal Euroopas. see näitab seda, et me oleme saavutanud suurt edu ja äh, tüvirakkude abil saame me ravida seitsekümmend kuni kaheksakümmend haigust, seetõttu tuleb tüvirakkude eraldamist ja säilitamist kindlasti toetada ja tuleb hõlbustada erinevaid teadusuuringuid, kuid äh, arvesse võtta ka erinevaid eetilisi piiranguid. nagu te ütlesite, härra volinik, sõltub palju ka liikmesriikide endi valmisolekust äh, rakendada olemasolevaid õigusakte. aitäh, härra Kelly ja proua Sinclair! lugupeetud äh, president, aitäh! paljud kolleegid on juba osutanud, et tegemist on äärmiselt olulise aruteluga ja sellise küsimusega, mida on vaja arutada. ja on vaja arutada kõikjal, mitte ainult Euroopa Parlamendi äh, koosolekusaalis. tegemist on äh, küsimusega, mis on mind palju ähm, puudutanud, mis mind puudutab nii-öelda kahelt poolelt, ühelt poolt olen ma katoliiklane, kuid teisest küljest ka kaasaegne inimene. volinikule tahaksin öelda seda, et teil on täiesti õigus, teil on õigus, kui te ütlete, et tüvirakkude küsimust peavad arutama liikmesriigid ise, sest liikmesriigid on äh, oma religiooni taustalt ja kultuuri taustalt väga erinevad ja me peame seda austama ning ei tohi seda küsimust välja võtta liikmesriikide pädevusest aitäh, proua äh, Sinclair ning sõna saab äh, härra Mikolašik. lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, suur aitäh! ma tahaksin omalt poolt samuti öelda paar sõna nabaväädi verest eraldatud tüvirakkude kohta. Nende rakkude eraldamine vastsündinu nabaväädi verest on oluline, vanasti visati see veri lihtsalt minema, kuid siis avastati, et äh, on võimalik eraldada väärtuslikke diferentseerimata, äh, diferentseerumata tüvirakke, mida on võimalik kasutada tulevikus näiteks vähi, kuid ka teiste haiguste raviks, praegu teadaolevalt äh, on selliseid haiguseid vähemalt seitsekümmend. ma tahaksin küsida, miks on siis nii, et ainult üks protsent nabaväädi veretüvirakkudest üldse eraldatakse ja säilitatakse? ma tahaksin äh, rõhutada ka seda, et teil on õigus, härra volinik, kui te ütlete, et liikmesriigid peavad äh, seda küsimust ise äh, reguleerima, sest see on nende pädevuses, kuid komisjon saaks kaasa aidata sellele, et vanemaid paremini teavitatakse tüvirakkude vajalikkusest ja sellest meditsiiniharust üldiselt. mina olen olnud erinevate terapeutiliste meetodite raportöör suur aitäh ja viimasena saab vaba mikrofoni voorus äh, sõna härra Crowley. suur aitäh, president ja volinik. ma arvan samuti, et see küsimus on oluline, kuid äh, tahaksin omalt poolt öelda seda, et äh, registri sisseseadmine võiks seisneda näiteks selles, et liikmesriigid oma verepangas teevad alajaotuse, kus sa-, kus säilitatakse tüvirakke ma olen nõus kolleegidega, kes ütlesid, et tüvirakkude säilitamine on kulukas, aga tegelikult on ju liikmesriikide verepankades juba praegu olemas süsteem, mille abil on võimalik reguleerida ja kontrollida tüvirakkude kvaliteeti. ja see võib-olla aitab äh, vastava probleemiga lahendada. ma olen nõus kolleegidega, kes ütlevad, et tüvirakkude kasutamise potentsiaal on väga suur, et äh, meil on võimalus leida ravi veel paljude uute haiguste raviks kuid äh, olen nõus ka nendega, kes ütlevad, et äh, väära lootust ei tohi inimestele äh, anda, sest palju räägitakse tõesti, et tüvirakkudega saab ravida kõike ja see ei vasta tõele. meil on vaja teaduslikke andmeid, teaduslikke fakte, paikapidavaid teadusuuringuid, mis näitavad, mida tegelikult saab tüvirakkudega teha ja seda tuleb inimestele ka seletada, aitäh! suur aitäh ka teile, härra Krauli, ja nüüd saab vastuseks sõna härra volinik Talli, kes selle aruteluga kokku võtab. suur aitäh, härra president! ei ole kahtlustki, et äh, kõik me hindame seda edu, mida on õnnestunud saavutada tüvirakkude äh, kasutamises. me nõustume kõik, et tüvirakkude alaseid uuringuid tuleb veelgi edendada. lugupeetud parlamendiliikmed tõstatasid erinevaid murepunkte, üheks neist oli teavitamine ja teiseks tüvirakkude säilitamine. mis puudutab teabe andmist, siis on see loomulikult väga oluline ja me oleme kõik nõus, et teave, mida antakse, peab olema objektiivne ja täpne. ja seda tuleb anda nii lapsevanematele kui ka avalikkusele. üldiselt tuleb rääkida sellest, millist kasu saab inimene tüvirakkude säilitamisest ja kasutamisest ja millised on piirangud. sellise teabe andmine on kahtlemata liikmesriigi pädevuses, liikmesriikide seisukohad võivad minna lahku lahku võivad minna ka nende tegevussuunised ja lahk-, lahkneda võivad ka tüvirakkude kasutamise meetodid. erinevatel liikmesriikidel on olemas teavitamiskampaaniad ning teised äh, teavitamismeetodid. komisjon paneb liikmesriikidele südamele, et nad veelgi kasutaksid äh, see, või jätkaksid selliste meetodite kasutamist. me teame säilitamise koha pealt seda, et erinevad äh, erakätes olevad firmad juba pakuvad vanematele tüvirakkude alalhoidmise teenust kuid paljud liikmesriigid on sisse seadnud ka riiklikud tüvirakkude pangad, mis töötavad ähm, altruistlike ähm, inimeste toel, kes ähm, lasevad äh, sinna äh,, seal säilitada oma äh, lapse nabalaadi verest võetud äh, tüvirakke. Need inimesed äh, teevad annetuse anonüümselt ja tasuta lihtsalt sellepärast, et nad tunnetavad solidaarsust ülejäänud ühiskonnaga aastal kaks tuhat neli soovitas Euroopa Eetikakomitee just nimelt äh, luua riiklikud tüvirakkude säilitamise pangad, sest nii äh, aidatakse solidaarselt kõiki patsiente, kes abi vajavad, aitäh! suur aitäh ka teile, härra volinik! sellega lõpetame me tüvirakkude ähm, arutelu ning äh, meie päevakorras on täna õhtul veel üks punkt ja selleks on üheminutilised kõned eh, vastavalt eh, meie eh,